on äh, kahe raporti lühitutvustus, esimene puudutab rahvusvahelist ookeanide majandamist äh, just nimelt kahe tuhande kolmekümnenda aasta kestliku arengu eesmärkide kontekstis ja Rahvaria saab tutvustada seda raportit. <clears throat> E e lugupeetud äh, volinik, lugupeetud juhataja Äh, mered ja ookeanid katavad seitsekümmend prontsi maapinnast ning äh, need pakuvad meile toitu, energiat, transpordivõimalusi, ravimeid, meelelahutust ja aitavad kaasa meie majanduskasvule. tegemist on äh, ressursiga, mis on oluline inimkonna heaolule ning meie inimkonna arengule. tegemist on lisandväärtusega ning Ähm, tuuakse ju- me, me ja, ja tõesti tuuakse, lisandväärtus tuuakse miljonite eurode väärtuses äh,, ranniku äh, majandus ning meremajandus areneb kogu maailmas, aga säästvus on üha tähtsamal kohal. ning äh, meredel on ka kliima reguleerimise osas väga oluline protsent, oluline roll, nad neelavad kakskümmend viis protsenti meie toodetud CO2 heitkogusest, nende kaudu toimub maakera üm-, soojuse ümberjaotamine, aga ookeanid on äärmiselt haprad, neid kasutatakse liiga palju, kliimamuutused mõjutavad neid, ülepüük, vee hapestumine, saastamine ja keskkonnarikkuse vähenemine on kõik, mis asjaolud, mis ohustavad meie ookeani. toitainete äh, ookeanid peavad aitama kaasa ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, ka pärast kahe tuhande viie, viiekümnendat aastat meie, meid toitainetega varustada. me peame rohkem pingutama, et ookeanisid ja meresid kaitsta ÜRO Riia pluss päevakorras oli selline algatus sees, ookeanide kait-, ookeanide kaitse ning säästva kasutamise äh, eesmärgi näol. Euroopa äh, Komisjoni ühisalgatus äh, rahvusvaheline ookeanide majandamise ja meie ookeani tuleviku hõlmav kava Äh, näitab samuti, et me peame parandama ookeanide majandamist ning panema rõhku säästlikkusele. meil on vaja ähm, ookeani äh, paremini, ookeani vajadusi paremini arvesse võtta, rahvusvaheline majandamine äh, on seotud ähm, Euroopa Liidu äh, rolliga kogu maailmas Euroopa jaoks on meremajandus äh, ka konkurentsivõime seisukohast tähtsal kohal. ookeanide olukord aga on inimtegevuse tulemusena üha murettekitavam. meil on erinevaid väljakutseid äh, nii Euroopa Liidule kui ka maailmale äh, ja kõikidel tasanditel tuleb tegutseda ühisemalt ning otsusekindlamalt. raport Äh, toob välja erinevaid partnerlussuhteid, mille abil on paremini ka majandada ookeani. Äh, ookeanide tulevikust sõltub ka meie inimkonna tulevik. ookeanid on äh, maa siniseks südameks. meil on tähtis ülesanne Äh, ookeane kaitsta ning äh, hallata rahvusvahelisel tasandil ning äh, te võite jääda loota meie, uskuda meie toetusesse ka homsel hääletusel, lugupeetud volinik. ja proua Petikainen saab sõna vaba mikrofoni voorus üheks minutiks, palun. kõigepealt tahaksin tänada kolleegi Fariat suurepärase raporti eest tahaksin korrata oma varasemat seisukohta, nimelt et Euroopa Liit peab kindlasti olema eestvedajaks selleks, et rahvusvaheline ookeanide juhtimine oleks või majandamine oleks tõhusam, oleks süstemaatilisem ja hõlmaks erinevaid valdkondi. näiteks ülekalastamine, merede sää-, säästmine, mit-, elurikkuse säilitamine, hapestumise vastu võitlemine ja ka merede kemikaalidega saastumise vastane võitlus. Need on kõik need meetmed, mida meil on tarvis ette võtta vastavalt mm, ettevaatuspõhimõttele ja see mikroplast on üks kõige uuemaid väljakutseid siin ning soovin komisjonile siin suurt palju edu, et sellest, sellist võitlust alustataks niipea kui võimalik. proua Engström, üks minut. Och tack till rapportören Mr Faria för ett mycket gott samarbete och en mycket bra rapport. De utman-. suur tänu äh, äh raportöörile selle suurepärase äh, dokumendi eest, meil on äh, oma ookeanid ja ookeanidega seotud väärt-, väljakutsed on suured kliimamuutus mõjutab merede ökosüsteemi, samuti kalapüük seab seda ohtu. rahvusvahelised kalapöö-, kalandusettevõtted võivad olla mure, tege-, tegutseda murettekitavalt, samuti on murettekitav äh, puurimine äh, ookeani põhjas, meil on vaja täpsemaid protsesse selle osas, Äh, ning ähm, rahvusvahelisi veepiirkondi tuleks ähm, ühiselt paremini hoida ning äh, analüüsida selle mõju. me peame ookeane kaitsma, äh, et need pärandada tulevastele põlvkondadele. meil oleks vaja uuringuid, mis on avatumad ja kuhu rahvusvahelisemad. kõik osapooled tuleks kaasata. aitäh. proua Virkunen, palun Äh, lugupeetud juhataja, ma tahaksin samuti omalt poolt tänada ka kolleeg Vaariat suurepärase raporti eest. me teame, et merede saaste on üks kõige suuremaid ja kiiremini arenevatest äh, keskkonnaväljakutsetest. üheksakümmend viis protsenti plastikust äh, leiab ainult ühekordset kasutust ning lõpeb siis lõpuks ookeanides plastjäätmeid satub tonnide kaupa igal aastal ookeanidesse, meredesse, kilekotid, plastikpudelid ja nii edasi ja nii edasi. selleks, et seda prügi vähendada, tuleb maailma tasandil tööd teha. väga hea, et kilekotid on nüüd ta mm, tasulised Euroopas, samuti tuleb kindlasti taara kogumist äh, rohkem arendada. meil on juba aastakümneid olnud äh, taara kogumine raha eest ja seetõttu väga palju pudelid üle, üle üheksakümne protsendi pudelitest jõuab tõesti tagasi taara kogumispunktidesse. samuti äh, mikroplast äh, äh, osakesed kosmeetikatoodetest tuleb kindlasti ära keelustada, aitäh! suur tänu ja lõpetuseks härra Boltšak paní předsedkyně. <clears throat> Ja se... suur tänu, proua juhataja. minagi tahaksin toetada eelkõnelejaid seoses nende kriitiliste arengutega, mis võivad meie meredes ja ookeanides toimuda. tahaksin meenutada teile ÜRO äh, agenda on artiklit nelikümmend, mille kohaselt meil tuleb jätkusuutlikult kaitsta oma meresid ja ookeane, kuid tööstuslik kalapüük on elurikkuse jaoks katastroof ja mereelu säilitamise jaoks. samal ajal aga näiteks selle aasta alguses avaldatud äh, teadusajakirjas ilmus hoiatus, nimelt on äh, Nende nõndanimetatud surnud tsoonid on neli korda suurenenud meie ookeanides. samal ajal ütlevad teadlased, et seda ohtu oleks võimalik välistada, kui teha head koostööd mm, põllumeestega ja seda väljakutset tuleks küll toetada ja sellega tegeleda. samuti äh, meretranspordi heitmetest tahaksin rääkida, kuid kahjuks pole selleks aega. suur tänu. Monsieur Hetman, je dois comprendre que vous avez demandé härra Etmelt, ma saan aru, et te tahtsite vaba mikrofoni voorus osaleda, kas äh, tõsi, kas see on tõsi? palun andke järgmine kord pisut varem äh, märku, me peame tõesti arutelusid korraldada, aga palun, ma annan teile siiski praegu sõna. suur tänu, Äh, ja palun vabandan, et varem nüüd märku ei andnud, tahaksin äh, kolleegi kiita selle raporti eest, tõesti on tähtis, et me oleksime eestvedajaks selles valdkonnas ja mitte ainult sellepärast, missugused on meie äh, ülesanded kestlik, säästva arengu eesmärkide täitmisel, kui meie seda ei tee, siis kes siis teeb? nii et me peame selgelt eestvedajaks olema, jah, suuri edusamme on saavutatud küll ringlussevõtus, aga mitte kõikjal maailmas. ja, ja, ja ja meie ei peaks kindlasti sellest äh, heidutada laskma ennast, kui mujal nõnda ei tehta. kui meie ei saa eestvedajad siin olla, siis mitte keegi meid ka ei järgi, sellepärast ongi oluline see, et meie kaitseme oma meresid, olgu tegemist tööstusliku kalapüügiga, plastikuga või üleüldise ähm, saastusega, nii et meie peame igal juhul võitlema nende asjade vastu ja olema eestvedajaks ning meie kakskümmend kaheksa liikmesriiki peame palju rohkem tegema selleks, et seda eestvedaja rolli täita, aitäh. Euh, lõpetuseks nüüd härra Vella. suur tänu, proua juhataja, auväärt parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin tänada kahte raportööri, härra Fariat ja, ja ka variraportööre selle suurepärase töö eest. tervitan vägagi Euroopa Parlamendi algatusraportit, mis puudutab rahvusvaheliste ookeanide majandamist ja teie toetust nendele eh, meie ühisteatise eh, eesmärkidele. tahaksin tänada kõiki kõnelejaid nende tähelepanekute eest. meie ühisteatis on suur samm edasi, sest tegemist on esimese korraga, kui äh, komisjon ja äh, kõrge esindaja tulevad välja sellise asjaga. meie peame olema jah, eestvedajaks siin selleks, et ookeane majandada toimus ookeanide konverents, Euroopa Liit korraldas selle kolm kuud tagasi Maltal ja see on kinnituseks sellest, et me kindlalt oleme otsustanud olla eesliinil. see ühisteatis, mis puudutab rahvusvaheliste ookeanide majandamist, on üks osa Euroopa Liidu äh, vastusest Euro, ÜRO kahe tuhande kolmekümnenda aasta kestliku arengu eesmärkide täitmiseks, eriti äh, eesmärk number kolmteist ja siin on kolm prioriteetset valdkonda, ohutu, kindel ja, ja kestlikult majandatud ookeanid. meie eesmärgiks on kõigepealt seda juhtimise raamistikku paremaks muuta. meil on tarvis koostöö altimat juhtimist, meil on tarvis diplomaatiat, meil on reegleid ja rahvusvahelisi institutsioone, aga tegelikult sellist äh, üldist juhtimist ei ole võimalik äh, saavutada ilme koostööta. tegelikult Euroopa Liit ju on teinud vajalikke jõupingutusi selleks, et äh, mit-, mitmepoolsel ja kahepoolsel tasandil koostööd teha, aga meil on ka konkreetsed projektid ja programmid. ja me edendame strateegilise prioriteedina äh, seda ookeanide majandamist selleks, et kaitsta ookeane ja meresid ja seda on võimalik saavutada vaid läbi ühiste jõupingutuste ja sellepärast tervitan ma väga eelmisel nädalal äh, ÜRO Peaassamblee poolt vastu võetud otsust kutsuda kokku rahv-, valitsustevaheline konverents selleks, et kokku leppida rahvusvahelises õiguslikult siduvas ähm, dokumendis, mis puudutab elurikkust meredes ja ookeanides ning Euroopa Liit on seda juba palju aastaid soovinud. siis soovime rahvusvaheliselt tegutseda selle nimel, et vähendada survet ookeanidele. survet nagu näiteks mereprügi, eh, kliimamuutuse eh, tagajärjed nagu mereveetaseme tõus, samuti tahame tagada ka selle, et ookeane kasutataks jätkusuutlikult ja elurikkus kuulub sinna selle prioriteedi alla. see hõlmab ka inimtegevuse planeerimist, äh, merealade ruumilist planeerimist ja see peab toimuma nii piirkondlikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ja mul on hea meel näha, et teiegi toetate seda ning äh, see plastikustrateegia, millega me välja tuleme, see on veel üks samm selleks, et võidelda mereprügi vastu. ookeanid on väga olulised ka paljude arenguriikide jaoks, sellepärast et sealt saadakse nii toitu, äh, töökohti kui ka tulu. töötame paljude riikidega selleks, et toetada kestlikku kalapüüki, äh, merekaitsealasid ja ka rannikualade majandamist merejulgeolekut ja sadamate taristut. Nende programmidele kulub viiesaja, üle viiesaja üheksakümne miljoni euro ja need kõik veel praegusel programmi per-, perioodil. ja samuti püüame, töötame selle nimel, et paremini ookeani tundma õppida, sellepärast investeerime rohkem kui kakssada kuuskümmend miljonit eurot aastas mereuuringute projektidesse. kaasaegne tehnoloogia annab meile uusi võimalusi ja me peaksime neid maksimaalselt ära kasutama. veel üks eesmärk on ookeani vaat-, mõtlemist ja mereandmeid üle ilma paremaks muuta, et arendada teaduspartnerlusi teiste rahvusvaheliste partneritega. Need meetmed, olgu need seotud kas siis äh, rahvusvahelise ookeani majandamise raamistikuga äh, või mitte, need kõik aitavad kaasa äh, meie terviklikule lähenemisviisile ja see on loogiline lähenemisviis. Need surved, mis ookeanidele on avaldatud, ei vaja, vajavad ühiseid lahendusi ja Euroopa Liidu tegevuse edu ei sõltu üksi ainult meist, vaid ka meie rahvusvahelistest partneritest ning sellepärast teie toetus sellele, et me saaksime luua ookeani partnerlusi võtmepartneritega, on väga oluline. see annab meile võimaluse tõstatada küsimusi, mis on ühist, pakuvad ühist huvi ookeanide majandamisest äh, ja seoses sellega tahaksingi teid kõiki tänada. suur tänu, sellega